euro on protsess, mitte sündmus omaette. me ei peaks alahindama euro jõustamisega seoses tehtud otsuseid, majandus- ja kasvupakt, fiskaalstabiilsuse kokkulepe, majandusliku, makromajandusliku kõrvalekallete protseduuri loomine ja siis mm, pangandusliit ning teised olulised sammud. aga nagu teie ütlesite, härra president, palju on jäänud veel teha ja Maarja ütleb seda ikka ja jälle, et lisaks sellele, et me oleme saavutanud pangandusliidu ning me rakendame tugevdatud äh, fiskaal- ning finantsjuhtimise põhimõtteid, tuleb ähm, äh, mainida ka euroala eelarvet, äh, mille vallas on tehtud äh, edusamme ja mis on kapita- ja, ja, ja samuti kapitaliturgude liit, euroala ministri mõtted ning emu demokraatliku legitiimsuse suurendamine, needki on olulised sammud, mille puhul Euroopa Parlamendi liikmetel on samuti tähtis sõna sekka öelda ja äh, euroala liikmed on siin tähtsal kohal. võin öelda, et Euroopa Parlamendi ees esinedes sain Euroopa Parlamendilt palju toetust, moraalset toetust, näiteks hinnastabiilsuse osas, äh, millega samal ajal tuli võtta meil julgeid mittekonventsionaalseid meetmeid äh, kahe tuhande kümnendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal enne kui Euroopa Keskpank äh, Mario äh, juhtimisel langetas oma otsused. ja Euroopa Parlamendi sõnum oli kahene tahtsite, et me peaksime kinni oma mandaadist, tagama hinnastabiilsust, olema julged, innovatiivsed, kandma vastutust äh, kriisi erakorralistes tingimustes. tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ning Euroopa Parlamenti tänades äh, ma ei saa jätta ütlemata, et Eurobaromeetrit vaadates näen, et usaldus äh, Euroopa Parlamenti on oluline ning äh, siingi on näitajad paremad kui liikmesriikide parlamentide toetuse puhul. Jean Monnet ütles, et keegi ei saa täna öelda, äh, milline on Euroopa homme, sellepärast et äh, muutused on etteaimatamatud, aimamatud tulevik muutab ka kaks päeva, võib kõike muuta ja ma arvan, et tema märkus on tänagi asjakohane, kui me räägime pikaajalisest Euroopa tulevikust, aga olen siiski piisavalt äh, äh, hulljulge, et öelda, et äh, hommegi saab Euroopa kasu oma usaldusväärsest ühtsest valuutast ning usaldusväärsest Euroopa Parlamendist. suur tänu teile tähelepanu eest! La parola ora al presidente ja nüüd äh, saab sõna Keskpanga president Mario Draghi. Mr President of the European Parliament. Äh, lugupeetud Euroopa Parlamendi president, austatud Euroopa Komisjoni president, Eurogrupi esimees austatud äh, Jean-Claude, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. mul on suur heameel täna siin olla ja koos äh, teiega tähistada euro kahekümnendat aastapäeva. Euroopa ühisraha euro on kõige käegakatsutavam äh, integratsiooni näide, millega kodanikud puutuvad iga päev kokku. on täiesti kohane tähistada seda aastapäeva täna siin kõikide meie kodanike otse valitud esindajatega. aastate jooksul on äh, parlamendisaadikud ja ka riiklike parlamentide esindajad täiesti õigusega toonitanud, et äh, majandus ja rahandusstabiilsus on väljakutse, millega me tuleme kõige paremini toime koos. koos oleme me tugevamad. siseturu näol on meil väga tugev jätkusuutliku majanduskasvu mootor, mis toetab meie elustandardit. euro on taganud ühtse turu äh, terviklikkuse nüüd meie majandused on omavahel integreerinud äh, sellisel määral, mida me ei oleks suutnud ette kujutada, kui euroalased ettepanekud alles äh, välja käidi. praegu on igal pool äh, euroalal tugevnenud väärtused ja ahel. euro on taganud meile kaks aastakümmet hinnastabiilsust ka nendes riikides, kus äh, seda ei oldud pikka aega nähtud. stabiilsed hinnad on äh, suurendanud inimeste usaldusväärsust äh, säästmisesse ja see on tugevdanud nende heaolu see on suurendanud investeeringuid ja tugevdanud töökohtade loomist praegu on enamik väljakutseid ülemaailmsed ja me saame nendega tegeleda ainult üheskoos just see ühtsus võimendab üksikute riikide võimet äh, säilitada oma suveräänsus sellist äh, suveräänsust äh, saavad nad nüüd säilitada mida nad muidu globaalses maailmas kaotaksid aga just äh, sellest aspektist vaadatuna on ühisvaluuta andnud kõikidele euroala liikmetele rahapoliitika alase suveräänsuse võrreldes varasemate kokkulepetega. üheskoos on ja oli meil hääl rahvusvahelistel finantsturgudel. meie hääl on olnud otsustava tähtsusega ülemaailmsete finantsregulatsioonide ümberkujundamisel pärast suurt finantskriisi aga osades eh, liikmesriikides ei ole eurost täielikult kasu saadud osaliselt eh, sellepärast et eh, on vaja läbi viia reformid riiklikul tasandil ja need reformid tuleks äh, ka teistsuguses äh, rahasüsteemis äh, läbi viia, selleks et oleks tagatud jätkusuutlik majanduskasv. ja sellest tulenevalt on Majandus- ja Rahaliit veel päris lõpule viimata. me oleme saavutanud suurt edu alates kriisi algusest, aga väga palju on veel teha. ei ole mingit alternatiivi tulevikule kus me kõik äh, jätkame koostööd selleks, et meie majandus- ja rahaliit oleks äh, veelgi tugevam heaolumootor kõikidele liikmesriikidele. Euroopa Parlamendil on olnud ja tal saab olema otsustava tähtsusega roll meie Euroopa tuleviku kujundamisel ja suunamisel. minevikus koostöös äh, Euroopa liidritega on Euroopa Parlament võtnud tähtsus, võtnud vastu võtmetähtsusega otsuseid siseturu loomisel ja eurole üleminekul. praegu me kõik äh, naudime nende otsuste kasu. me soovime, et äh, tulevased eurooplased saaksid samuti aru, et äh, nad saaksid kasu meie poolt tehtavast me peame nüüd äh, oma kohuseks seda, et me viiksime lõpule selle, mille me alustasime kakskümmend aastat tagasi, aitäh. suur tänu ja nüüd annan kohe sõna Euroopa Komisjoni presidendile härra Jean-Claude Junckerile. suur tänu, lugupeetud president tänane sündmus on üllatuslik sündmus. mäletate, omal ajal, kui me algatasime selle protsessi, mis viis meid ühisvaluuta suunas, siis peeti meid hulludeks. Öeldi, et mitte mingil juhul ei äh, saa toimida selline äh, valuutaliit. mõelge selle peale täna Äh, siinsed rahvasaadikud, äh, ajakirjanikud, äh, juristid, juuraprofessorid Saksamaal ja mujal, kõik, kes ütlesid, et tegemist on hullumeelse avantüüriga, mis viib meid kuristiku äärele. aga nii see ei ole. võime täna kõik tõdeda rahulolevalt ja peaaegu õnnelikult et see suur töö, mille me oleme ära teinud kahekümne aasta jooksul, on osutunud edukaks. ja, ja äh, tänada tuleb neid, kes viisid seda protsessi äh, tänase tuleviku suunas, tahaksin mänada äh,, siinkohal mainida kahte äh, minu eelkäijat äh,, Pierre Werner, äh, Luksemburgi peaminister, üks neist, äh, ilma kelleta ei oleks olnud võimalik, ning Jacques Delors, kes oli äh, meie Euroopa Rahandusliidu üks suur ülesehitajatest. ja võin siia siia lisada veel teisigi nimesid, paljusid nimesid, aga mitte nii paljusid võib-olla, kui võiks arvata kes äh, olid äh, veendunud äh, Euroopas ning kes arvasid, et see algatus on väärt, et selle nimel pingutada. mina koos teistega, ka Jean-Claude Trichet'ga valitsusvahelisest äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal osalesin protsessis, mis tõi meile Maastrichti lepingu rahandusosa. poliitiline osa oli nõrgem, rahanduslik osa tugevam. ja arvasin omal ajal, kui Maastrichti lepingule alla kirjutasin seitsmendal veebruaril üheksakümne teisel aastal, et äh, see loogika ja dünaamika, äh, mis on äh, ühisvaluutas, viib meid poliitilise integratsioonini, aga nii see ei olnud majanduslik sotsiaalne konvergents liikmesriikide vahel, euroala arenesid teistmoodi. ma olin alati arvanud, et ühisvaluuta äh, suurim edu sõltub keskpangast. keskpank on sõltumatu ja selle sõltumatust äh, seati küsimärgi alla, kui me omal ajal äh, üheksakümne esimesel aastal tööd alustasime. ja ma ei tea, kes, äh, keegi prantslane helistab. <laughs> Äh, proua May helistas eile. Euh, meil on vaja, oli vaja sõltumatut keskpanka ning me pidime võitlema ühiselt keskpanga sõltumatuse eest ja ilma selleta ei oleks olnud ühisvaluuta nii edukas, nagu ta täna on ja sellel on oma nõrgad küljed, jah äh,, Mestat, Delor ja teised algusest peale soovisid, et meil oleks euroala majanduslik juhtimine. ja majandustegevuse äh, koordineerimine ei olnud täiuslik, me oleksime pidanud tegema enam äh, ka eelarvepoliitikat kooskõlastades, maksupoliitikat kooskõlastades, see on ka praegu meie süsteemi nõrkus. me peame uuesti algatama selle olulise arutelu, mille tähtsust meie edasises ülesehitustöös ei saa alahinnata palju on kritiseeritud euroala poliitikat, ma võtan seda tõsiselt, sellepärast et olin eurorühma president siis, kui Euroopas oli kõige suurem majandus- ning finantskriis. jah, tehti mõtlematuid samme, mitte sellepärast, et me tahtsime karistada neid, kes teevad tööd või kes on töötud, vaid Äh, sellepärast, et äh, me, meil on, mul on kahju, et me rahvusvahelisel tasandil liiga palju tähelepanu pöörasime, me arvasime omal ajal, et Euroopal on piisavalt äh, jõudu, et rahvusvahelise valuutafondiga toime tulla kui Californias on raske, siis Ameerika Ühendriigid ei äh, pööra, pöördu rahv-, rahvusvahelise valuutafondi poole. ka meie oleksime pidanud nii tegema. mul on kahju ka selles, et meil ei olnud piisavalt solidaarsust siis, äh, kui äh, tekkis Kreeka äh, kriis. me ei olnud piisavalt solidaarsed Kreekaga ja so-, solvasime Kreeka valitsust. mul on hea meel, et Kreeka, Portugal, teised riigid on leidnud jällegi, või ei saa öelda koha päikese käes, aga koha, oma koha siin Euroopa demokraatia peres. Öelda võiks palju, täna ma kõike ei ütle tahan äh, siiski äh, jätta midagi äh, nii-öelda saladuseks, mida avaldada oma memuaarides, kus ma siis ka nimetan asju õigete nimedega. igal juhul on rahanduspoliitika nagu rahupoliitika lihtsalt teie, teiste vahenditega. seetõttu tahaksin ma oma põlvkonna nimel tänada neid, kes on selle kõik võimalikuks teinud. euro, Euroopa Rahaliit on põhimõtteliselt ainus panus, mille minu põlvkond on äh, saanud anda Euroopa ühendamisesse. palju oli juba äh, tehtud meie sõjajärgsete laste vaatenurgast ja tänan siinkohal Helmut Kooli, ilma kelleta see kõik ei oleks olnud võimalik. Helmut... sellepärast, et äh, Helmut Kool ja Theo Vaigel pidid äh, Saksamaal äh, tõesti selle mm, kõige eest ka vastutust kandma, paljud valitsused pidid äh, isegi ametist äh, lahkuma pärast äh, vastavaid otsuseid ja väga oluline on see, et me jääksime nüüd truuks oma pärandile, aitäh. suur tänu, Jean-Claude. ja nüüd härra Mario Centeno, Eurogrupi president, palun aitäh, härra parlamendi president, härra komisjoni president, härra Euroopa Keskpanga president, äh, kallis Jean-Claude Trichet, austatud parlamendiliikmed, mul on täna au teiega siin olla, et tähistada euro kasutuselevõtu kahekümnendat aastapäeva. euro on üks Euroopa integratsiooni ajaloo suurimaid saavutusi. meie ühtne valuuta on tugev ankur, mille abil saame luua majanduskasvu ja töökohti kogu Euroopas. eurost on saanud Euroopa identiteedi sümbol. sellest on saanud populaarne idee äh, kolmesaja neljakümne inimese jaoks paljudes liikmesriikides ja täna toetab seda rohkem inimesi kui kunagi varem. tegu on maailma kasutussageduselt teise valuutaga ja, ja seetõttu suurendab ta ka Euroopa kohalolekut maailmas. paljud ennustasid, et euro ei õnnestu, aga me tõestasime, et neil ei olnud õigust. mitte kõik eelmisest kahekümnest aastast ei ole olnud lihtsad finantskriisid ja riigi võlakriis on testinud euro tugevust. puudused majandus- ja rahaliidu ülesehituses on pinnale ilmunud, kuid ühtne valuuta tuli kriisist välja siiski tugevamana tänu vajalikele riiklikele poliitilistele sammudele ja samuti sammudele Euroopa institutsionaalses raamistikus euro ja majandus- ja rahaliit on tugevdanud majanduspoliitikate koordineerimist ja see on hea näide minu väitele. täna meie majandus kasvab laiapõhjaliselt alates aastast kaks tuhat kolmteist. majanduse väljavaated on positiivsed, vaatamata teatud ohtudele, mis on akumuleerumas töökohtade loomine on üha suuremal hulgale inimestele andnud võimaluse sellest majanduskasvust osa saada ja paranenud on ka pangandussektori regulatsioon. viimase kahekümne aastaga on saavutatud palju, siiski tuleb ära teha veel rohkem selleks, et tagada, et euroalal on olemas vahendid ka tulevaste kriiside jaoks. Äh, Eurogrupp on siin püüdnud oma panust anda, meie töö sillutas teed äh, detsembri ülemkogul äh, tehtud otsusele ühtse valuuta tugevdamiseks, tegemist on tegelikult äh, kriisivälise aja suurima reformiga, mis puudutab eurot. kokkulepe võimaldab tõhusamalt ja laiemalt kasutada Euroopa stabiilsusmehhanismi, ESM-i, ja samuti muudab usaldusväärsemaks meie pankadega seotud kriisilahendusmehhanismi samuti oleme otsustanud luua euroala eelarveinstrumendi, et eh, tagada suurem lähenemine liikmesriikide vahel. ma usun, et see aitab muuta euroala veelgi kaasavamaks ja stabiilsemaks. Eurogrupp jätkab öö, eh, tööd ka teiste oluliste teemadega, näiteks Euroopa hoiuste tagamise süsteem ja likviidsus ning kriisilahendus samm-sammu haaval suurendame meie vastupanuvõimet ja valuutariidu sujuvat toimimist. läbi selle saavad Euroopa riigid ja kodanikud osa ühtse valuuta eelistest ka järgmisel kahekümnel aastal ning sellest edasigi. me kunagi ei saa piisavalt rõhutada seda, et euro ei ole kunagi olnud eesmärk omaette. ta on vahend, et suurendada Euroopa kodanike jõutust. meie vastutus on tagada, et euro täidaks oma ülesande isegi tänasel ebakindlal ajal. meie ülesanne on luua jõukam ühiskond, kaasavam ühiskond, ühiskond, kus ebavõrdsust on vähem nii iga liikmesriigi sees kui ka liikmesriikide vahel. ma loodan, et saan teile täna öelda, elagu euro, elagu tugevam euro, aitäh. Thank you very much suur tänu, härra president. ja kokkuvõtteks saab viimasena sõna äh, meie majandus- ja rahanduskomisjoni juht, härra Roberto Gualtieri. austatud presidendid, austatud kolleegid, ECONi komisjoni nimel alustaksin sellest, et tänaksin selle koja praegusi ja endiseid liikmeid, kes on kaasa aidanud euro edule ja aidanud kaasa ka selle demokraatliku järelevalve suurendamisele. eriti tahaksin äh, rõhutada oma eelkäijat äh, rolli ja mul on väga hea meel, et kõik et enamik endistest majanduskomisjoni juhtidest on täna siin koos meiega. euro loomisest saadik on euro olnud võimas majanduslik tööriist ning ambitsioonikas poliitiline projekt. esiteks on ühine valuuta hädavajalik osa ühtsest turust, mis on aidanud kaasa turul süveneda ja integreerida väärtusahelaid ja meie majandusi omavahel. teiseks, nagu Eurogrupi president just äh, viitas, äh, on komisjoni president just veetas, on äh, euro tegelikult majandusliku suverääniteedi jagamise vahend pärast Bretton Woodsi ja kõike järgnevat, järgnenud ja see on äh, väga oluline äh, just kõige nõrgematele liikmesriikidele. kolmandaks on euro rahumeelse ja tihedalt seotud Euroopa Liidu nurgatigu, nurgakivi, mis toimib ka maailmas äh, olulise jõuna ja me peame silmas pidama Jacques Delors'i, Francois Mitterrandi, Helmut Kohli rolli siinkohal. tugev euro on põhimõtteline eeltingimus selleks, et me saaksime kaitsta ja taastada Euroopa majanduslikku soliidi-, poliitilist ja sotsiaalset mudelit, seda ümber kujundada. Aast-, kümme aastat tagasi, kui me tähistasime euro kümnendat aastapäeva, Äh, olime olukorras, kus finantskriis oli raputamas euro äh, alustalasid ja sellest kriisist õppisime me kahte asja. esiteks, vaatamata ebatäiuslikkusele äh, on euro tugevuse juured ühises poliitilises veendumuses, et eurot on vaja kaitsta. ja siinkohal oli Euroopa Keskpanga presidendi äh, otsustusvõime äärmiselt oluline. euro kaitses inimesi kriisi ajal ja loomulikult peame me siinkohal tegema vahet eurol ja kriisiaegsetel majanduspoliitikatel, sealhulgas ka teatud vigadel, mis majanduspoliitikates sel ajal tehti. teine õppetund oli see, et kui me soovime saavutada oma ambitsioonikaid eesmärke, siis ei piisa vastupanuvõimest meie ühtset valuutat peab toetama tugev majandus ja sotsiaalne liit. ärme ootame järgmist kriisi selleks, et luua uusi vahendeid, mis tagaksid meile ühise stabiilsuse ja jõukuse kõigi kodanike jaoks. kahekümneaastasest euro juures on õige aeg edasi liikuda ja ma usun, et selles järgnevas protsessis mängib oma rolli ka Euroopa Parlament.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 Uh, kallid kolleegid, hakkame nüüd hääletama. härra Kolnis, nägin teid. härra Kolnis, tahaksin äh, lihtsalt toonitada, et oleme ajast, ajakavast äh, väga maha jäänud, nii et äh, kui teil on tõesti kodukorda puudutav küsimus ka seotud konkreetse kodukorra sättega, siis äh, luban teil siiski sõna võtta. härra Kolnis, palun. ja, ja meie endine kolleeg äh, suri eelmisel reedel, härra Posul, endine Euroopa Parlamendi liige, hea, lahke inimene, endine politseinik, kes pühendas oma poliitilise karjääri äh, ma-, mägede piirkondade kodanike kaitsele. tahtsin äh, teda lihtsalt meenutada. suur tänu! Barg-, Bargetši osas sõna ja nüüd palun, härra Kollis äh,, härra Pogutšev artikkel kakskümmend viis ja veel teised kodukorrariiked, äh, mis puudutavad äh, ma arvan, et siis üks nendest oli sada neliteist, kümnendal detsembril eelmisel aastal otsustas äh, juhatus edasi lükata, vabandust, täiendava pensioni ja äh, seda vähendatakse viie protsendi võrra ning äh, seda äh, ei indekseerita enam. peasekretär võib veel täiendavaid meetmeid võtta. ja see on ebanormaalne, seda enam, et see täiendav pensionifond loodi Euroopa Parlamendi poolt tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal ja öö, selged äh, ametlikud parlamendi dokumendid äh, äh, prognoosisid selle kasutamise, seda on juba muudetud kahe tuhande üheksandal aastal ja siis otsustati, et ei muudeta seda kunagi enam. ja see pensionifond on raskes olukorras, Euroopa Parlament alguses algatas selle kahe tuhande üheksandal aastal, otsustati aga, et pensionifondi enam ei indekseerita ja parlament seega õõnestab režiimi, mille parlament ise on loonud ja kallid kolleegid, Euroopa Parlamendi liikmed saavad pensionit uue süsteemi kaudu ja, ja neile enam Nende puhul enam indekseerimist ei rakendata ja lugupeetud president, Euroopa Parlamendi liikmete õigusi rikutakse ja kuidas kaitstakse selle institutsiooni õigusi, kui nende vanade, vanasid liikmeid äh, kasutatakse, äh, koheldakse nii äh, ja kuidas saab neid üldsegi, kuidas te õigustate neid muutusi meie kodanike ees? võtan selle teadmiseks, saate vastuse omal ajal, kui aeg on selleks küps. proua Anderson, palun. lugupeetud president, artiklid kakskümmend kaks ja nelikümmend viis kodukorrast tahaksin Äh, juhtida tähelepanu sellele, et Leiva, Leila Köör on viiekümne kuue aastane parlamendiliige, on kuuskümmend üheksa päeva olnud näljaste streigil. ta vahistati äh, aasta tagasi sellepärast, et ta mõistis hukka Türgi äh, rünnaku Afranis, meie paljud mõistame selle samuti hukka, aga tema on näljas streigi välja kuulutanud kurdide isoleerimise hukkamõistmiseks ning kahekümne viiendal kuupäeval sel aastal toimub tema kohtueelne uurimine, saatke parlamendiliikmed palun sinna äh, koha peale. suur tänu teile kuulamise eest, president katkestab äh, proua Andersoni ja annab sõna proua Bilbaole. proua Bilbao, te olete viimane, kellele ma sõna annan. suur tänu, lugupeetud juhataja. Äh, teie lahkel loal tähistagem ka euro kahekümnendat aastapäeva, see oli edukas projekt. sellega seoses juhiksin tähelepanu nendele kuuele inimesele, kes rääkisid selle projekti edust. Need inimesed kõik olid meesterahvad, ma loodan, et meil ei kulu jälle kakskümmend aastat, enne kui nende hulka lisandub mõni naine ja nüüd asume hääletuse kallale, ütleb härra juhataja, aga enne seda üks teadaanne, terve rida komisjone on otsustanud algatada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi lähtuvalt kodukorra artiklist kuuskümmend üheksa C ja äh, need raportid, mis on mandaadi aluseks, on täiskogu koduleheküljel kättesaadavad, nende pealkirjad avaldatakse meie äh, protokollis lähtuvalt artiklist kuuskümmend üheksa C äh, lõige kaks kõik äh, fraktsioonid, kes täidavad vastava lävendi, võivad esitada oma taotluse äh, kolmapäeval, kuueteistkümnendal jaanuaril keskööks selleks, selle kohta, et läbirääkimiste alustamise kohta korraldatakse hääletus, juhul kui sellist taotlust ei esitata, siis äh, algavad läbirääkimised ning komisjonid võivad neid, nendes läbirääkimistes osaleda. ning äh, nüüd esimene raport, mille üle hääletame, härra Pospišile raport tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihandluse fondi osas Äh, tegemist on ühe hääletusega, nimeline hääletus, hääletus algas. Is... hääletus lõppes. vastu võetud, härra Pospisil, teil on sõna härra Pospisin härra Pospisil paraku ei saanud täna siia tulla, aga ta palus, äh, et see äh, saadetaks tagasi äh, komisjoni. hääletame selle üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis, teema läheb tagasi komisjoni ja nüüd Valero raport, Foodil Valero raport äh, Euroopa Piiri ja Rannikuvalveameti tegevust äh, Albaanias käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania vahelisest, äh, vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine raport härra Preda raport Euroopa Liidu ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule lisatud protokoll Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemise arvessevõtmiseks ja kui ma õigesti aru saan, siis härra Preda soovib sõna. ei, ei soovi. sellisel juhul nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja jällegi härra Preda raport Euroopa Liidu ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping. selle kohta me mingisuguseid äh, kirjalikke vastuväiteid ei saanud, äh, mis selle vastuvõtmist taga, takistaks, seetõttu loeme selle vastuvõetuks lähtuvalt meie kodukorrast. härra Wim de Vandenkampi raport isejuhtivad autod Euroopa transpordisektortis, nimeline hääletus. hääletus lõppes vastu võetud. ja läheme nüüd edasi. proua Monteiro de Aguiari raport ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol. muudatusettepanek kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm. hääletame koos, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa ja kolmkümmend neli, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend üheksa ja kolmkümmend viis, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend ja kolmkümmend kuus nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks ja kolmkümmend seitse. nimeline hääletus algas. nimeline hääletus lõppes. tagasi lükatud komisjoni ettepanek, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Euroopa Parlament on lõpetanud sellega oma esimese lugemise. Läheme edasi, Fjellneri raport Euroopa Liidu ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine muudatusettepanek nelikümmend, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend üks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. sellega on Euroopa Parlament lõpetanud oma esimese lugemise. Läheme edasi. proua Maria Grabini raport tolli koostööprogrammi Toll loomine muudatusettepanekud äh, üks kuni kuuskümmend üks nime. Äh, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd komisjoni ettepanek, äh, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. proua Krapini, kas soovite sõna? proua Grapini. proua Grapini võtab sõna, kannatage, ta otsib mikrofoni, mis töötaks. mõnikord äh, on tehnoloogia meist tugevam Yeah, much, leidsime mikrofoni. Äh, suur tänu, äh, lugupeetud äh, juhataja. lähtuvalt määrusest tahaksin ma, et see määrus saadetaks tagasi komisjoni, et me saaksime alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud see ettepanek. ja Euroopa Parlament lõpetab sellega oma esimese lugemise, läheme edasi, Hübneri raport EIB põhikirja muutmine Hübneri raport, Euroopa Investeerimispanga põhikiri, äh, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd Mlinari raport, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis. Äh, lõige üks, algtekst, kes on poolt vastu, erapooletud, esimene osa on vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kolmteist algtekst kahes osas, esimene, mõlemad äh, käe tõstmisega, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu kontrollime seda. elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige seitseteist kahes osas, esimene pool, kes on äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. lõige kakskümmend algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, jällegi kontrollime, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend üks algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud ja tuleb jälle kontrollida, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. mul oleks hea meel, kui kolleegid tõstaksid oma käed kõrgemale, lõige kakskümmend neli, neli kahes, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend seitse, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, tahate kontrollida eelmist, kontrollime. lõige kakskümmend neli, kolmas osa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud ja jällegi, kallid kolleegid, tõstke käed kõrgemale, hääletus ei ole nii pikk, lõige kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige kolmkümmend kolm kahes osas, esime-, mõlemad nimeliselt, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nimeline hääletus, lõige kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nimeline hääletus, kolmkümmend, lõige kolmkümmend viis, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nimeline hääletus, lõige kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nimeline hääletus, lõige kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud äh, nelikümmend üks, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, seda tuleb kontrollida, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige nelikümmend viis, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige viiskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. tasavägine tulemus, kontrollime, hääletus algas. hääletus lõppes tasavägisem tulemus, isegi veel vähem tasavägine tulemus, kui ma arvasin, aga kolleegid, palun tõstke oma käed korralikult üles, et ma näeksin. ja nüüd siis põhjenduspunkt J, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt S, nimeline hääletus algas hääletus lõppes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 vastu võetud. õnnitleme raportööri, läheme nüüd edasi. härra Marinescu raport ITER-i ja tuumasünteesi energeetika arendamise Euroopa ühisettevõte. üks hääletus resolutsiooni üle tervikuna, nimeline hääletus algas hääletus lõppes ja vastu võetud õnnitleme ja nüüd äh, Heisi raport äh, hinnang Euroopa Liidu eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks hääletame tervikuna, nimeline hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitleme ja härra Gripi raport usu ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad Euroopa Liidu suunised ning Euroopa Liidu erisaadiku asjaomased volitused. hääletame resolutsiooni üle tervikuna. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. Mattias ja Urtasuni raport soolise võrdõiguslikkuse ja maksupoliitika kohta Euroopa Liidus hääletame äh, algteksti üle, lõige üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolm, algtekst. tahate kontrollida seda? Te, niisiis lõige üks, teine osa, hääletus lõppes tagasi lükatud lõige kolm, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja tei-, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelja häälega ja muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. algtekst. Äh, corporate Drug Taxation, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolmteist algtekst. kontrollime seda algteksti, subtitle. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. vabandan, et ma eksisin, aga tõstke käed kõrgemale, algtekst kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige neliteist. eelmine tulemus oli täiesti selge, nii et me ei hääleta uuesti üle, lõige neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige seitseteist, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. pärast äh, lõiget seitseteist Taxation of capital and wealth, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollin seda. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd nimeline hääletus, muudatusettepanek number neli, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek viis, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe häälega ja nüüd siis äh, lõike kakskümmend kuus algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa algtekst, hääletame käsi tõstes, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kaks, kolmkümmend kaks, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt J, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. tasavägine tulemus, kontrollime, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt K, muudatusettepanek number